You have your voting cards and you put it into kas teil on äh, hääletuskaardid kaasas, pange need hääletusmasinasse. meil on nüüd pikk hääletussessioon ees. meil on siin ka televisioonimeeskonnad, meil on siin ka transporditöötajad tere tulemast meie hääletussessioonile. olen siin selleks, et kõik oma endast parima anda. okei okay,, then we start. siis alustame Uh, the, the alustame hääletus eh, institutsioonide vahelistest läbirääkimistest tuleneva esialgse kokkuleppe hääletamisega, kes on poolt. see on nimeline hääletus ENF-ist on ja SND-st on üks hääletaja liiga palju. Now it's fine. suur aitäh, hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaheksa poolthäält, neliteist vastu ja kaks äh, erapooletut. proua Morin Chantier. suur aitäh proua esimees. Äh, see tundub olevat täitsa väike tähtsusetu hääletus, kuid tegelikult selle sisse on läinud üle kahe aasta tööd. sooviksin tänada kaasraportööri Agnes Jungeriust, kes tegi ära tubli töö minuga ja kogu meie meeskonnaga. Robert meie komisjoni sekretäriaadist, Francois, Lara Jan ja Alena, meie poliitiline nõus, meie poliitilised nõustajad. see tõesti oli ühine töö. suur aitäh kõigile. soovin tänada tõesti kogu komisjoni, sest see kaunis ana, enamus täna näitab, et, et mm, näitab, millises oas, millist sotsiaalset Euroopat me soovime, mis kaitseb oma töötajaid, meie, mis kaitseb meie töötajaid maailmaturul, luues tasakaalustat-, uue tasakaalustatud õiglase konkurentsi soovin siinkohal ära äh, hoida lääne ja ida vahelise lõhestumise, teen selles väga palju tööd, valmis olen dialoogiks ja ärakuulamiseks ning niimoodi me suutsime tõepoolest ka seda lähetatud töötajate direktiivi paremaks muuta. hüüded saalist. Madam Jongerius uh,. proua Jongerius hmm ma ei hakka korja, kordama kõike seda, mida Elizabeth juba ütles oma kõnes, aga arvan, et, et oleks õige aeg kasutada juhust äh, ja tänada Elizabethi, kes on teinud ära väga suure töö ja, ja kes on näidanud üles suurt tahet äh, tubli töö ära teha, nii et arvan, et on, äh, on õige aeg teid tänada. et äh, üks hääletus täiskogul veel. kui oleme selle tööga lõpule saanud, siis äh, oleme tõesti midagi muutnud töötajate heaks ja nende ettevõtete heaks, kes soovivad õiglaste reeglite järgi tegutseda. aitäh, Elisabeth, kõigile neile mm Äh, nii et aitäh ja lähme järgmise teema juurde edasi. suur aitäh teile, kaks vägevat naist uh,. Then we proceed with the vote. nüüd lähme edasi hääletusega, hääletame globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutusele võtmise kohta, kes on poolt? nimeline hääletus jällegi And uh, the vote is ja nüüd on hääletus lõppenud. And it's fifteen. viiskümmend poolt, neli vastu ja mitte ühtegi erapooletut. nüüd edasi. rakendamisnõuded ja konkreetsed eeskirjad ajab juht, autojuhtide lähetamiseks maanteetranspordisektoris hääletusnimekiri. Favor. kes on poolt? vastu, see oli kompromiss kaheksa, erapooletuid vastu võetud. kõik edasi langeb ära kuni muudatusettepanekuni sada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. hääletus on alanud. muudatusettepanek sada kaheksa. ja hääletus on lõppenud. poolt kakskümmend üks, kolmkümmend kolm vastu. seega ja erapooletuid ei olnud. tagasi sada kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid. peame ka seda kontrollima hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kolmkümmend üks vastu ja üks erapooletu, see tähendab, see on tagasi lükatud. sada seitse poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. poolt kakskümmend viis, kolmkümmend vastu, erapooletuid ei olnud ja see on tagasi lükatud kompromiss kümme, kes on poolt? vastu, kontrollime, kompromiss kümme, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kolmkümmend kaks vastu, üks erapooletu, see tähendab, et see on tagasi lükatud. Läheme alternatiivse kompromissi juurde kümme, alternatiivne kümme, kontrollime jällegi elektrooniliselt elektrooniline hääletus on alanud. Alter-, alternatiivne kompromiss kümme. The vote is now closed. ja hääletus on lõppenud. nelikümmend kolm poolt, üksteist vastu, üks erapooletu. sada viisteist muudatusettepanek, kes on poolt? vastu? erapooletuid peame kontrollima. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend neli poolt, kakskümmend kuus vastu, viis erapooletut. sada kuusteist poolt, vastu, erapooletuid, ütleksin, et tagasi lükatud, aga kontrollime, muudatusettepanek sada kuusteist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, see oli sada kuusteist ja see on vastu võetud ühe hääle enamusega. kakskümmend kaheksa poolt, kakskümmend seitse vastu. sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, tundub aga kontrollime, sada kakskümmend kaks. hääletus on alanud ja hääletus on ka lõppenud. kakskümmend kaheksa vastu, kakskümmend seitse poolt. erapooletuid ei olnud. sada seitseteist, kes on poolt? vastu. erapooletuid kontrollime, sada seitseteist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, sada seitseteist. poolt kakskümmend kolm, vastu kolmkümmend kaks, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada üheksateist, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. sada kaheksateist. kontrollime sada üheksateist. kontrollime. kes? hääletus on alanud ja lõppenud. poolt kakskümmend üks, vastu kolmkümmend neli muudatusettepanek sada kaheksateist, kes on poolt? vastu, erapooletuid kontrollime. sada kaheksateist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmkümmend kaheksa vastu. jah, proua esinaine äh, kas me ei oleks kõik, paljud on väga tasavägised, need hääletused, kas me võiks kõik elektrooniliselt hääletada, siis saaksime rutem lihtsalt, kõike tuleb ju kontrollida. tundub, et enamus toetab seda, hea küll, teeme nii. muudatusettepanek sada kakskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kolmkümmend kaks vastu, muudatusettepanek sada kakskümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend kaheksa vastu, muudatusettepanek sada kakskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kolmkümmend vastu. sada kakskümmend viis. hääletus on alanud. ja lõppenud. tagasi lükatud, kolmkümmend kaks vastu, sada kakskümmend neli. hääletus on alanud ja lõppenud tagasi lükatud nelikümmend viis vastu, muudatusettepanek sada kakskümmend kuus. hääletus on alanud ja lõppenud. tagasi lükatud kolmkümmend vastu, sada kakskümmend seitse, hääletus on alanud ja lõppenud. vastu võetud kolmkümmend üks poolt muudatusettepanek sada kakskümmend kaheksa langeb ära. sada kakskümmend üheksa, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend üks poolt. sada kolmkümmend üks, hääletus on alanud. ja lõppenud tagasi lükatud, kakskümmend kuus vastu, muudatusettepanek sada kolmkümmend kaks. hääletus on alanud, sada kolmkümmend kaks ja hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, sada kolmkümmend kolm. hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kolmkümmend vastu. muudatusettepanek number kümme, sada kolmkümmend neli, sada kolmkümmend viis, sada kolmkümmend kuus ja sada kolmkümmend seitse. hääletame neid koos ja hääletus on alanud ja lõppenud. tagasi lükatud, kolmkümmend neli vastu, muudatusettepanek sada kolmkümmend kaheksa hääletus on alanud ja lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend kaheksa vastu, sada kolmkümmend üheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend kuus vastu. muudatusettepanek sada nelikümmend. hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, nelikümmend seitse vastu. muudatusettepanek sada nelikümmend üks. hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, nelikümmend seitse vastu. muudatusettepanek sada nelikümmend kaks. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud, nelikümmend kuus vastu. muudatusettepanek sada nelikümmend kolm. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa vastu. sada nelikümmend neli, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud, nelikümmend kuus vastu, sada nelikümmend viis hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend seitse vastu, sada nelikümmend kuus. hääletame. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend kaheksa vastu. härra Marta jah, erinevalt sellest, mida ennist öeldi, ma arvan, et kui tegemist on ENF-i muudatusettepanekutega, siis võiksite käe tõstmisega hääletada, niimoodi me hoiaksime aega kokku, sest selge on, et äh, meie komisjon ja selle liikmed näitavad üles suurt demokraatiameelsust. Läheme edasi. sada nelikümmend seitse hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud ja, ja sada nelikümmend kaheksa. hääletus on alanud. ja ka lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend kaheksa vastu. Läheme edasi muudatusettepanek sada nelikümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmkümmend viis vastu. muudatusettepanek sada viiskümmend. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend neli vastu muudatusettepanek sada viiskümmend üks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend poolt. sada viiskümmend kaks on tagasi võetud, seega sada viiskümmend kolm ja hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud vastu võetud kakskümmend üheksa poolt. kompromiss üksteist. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend neli poolt. järgmine kompromiss kolmteist. hääletus on alanud. kompromiss kolmteist ja hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud, kolmkümmend kaks vastu. alternatiivne kompromiss kaksteist. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt alternatiivne kompromiss kolmteist. hääletus on alanud. alternatiivne kompromiss kolmteist. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud ühe hääle erinevusega. muudatusettepanek kuivõrd nüüd peame hääletama muudatusettepanekut sada üheksakümmend üheksa. sada üheksakümmend üheksa. mis leheküljel tema asub? This page, 14 page, okay. page 14. You find it on page 14. leheküljel neliteist. pean ka selle ise leidma, ütleb esinaine. muudatusettepanek sada üheksakümmend üheksa. kas kõik on leidnud ja hääletus on alanud? muudatusettepanek sada üheksakümmend üheksa. lehekülg neliteist hääletusnimekirjas Birgit Sippeli muudatusettepanek sada üheksakümmend üheksa ja hääletus endiselt käib. kas kõik on hääletanud? jah yes.. palun, teil on sõna enne muudatusettepanekut sada üheksakümmend üheksa oli kompromiss viisteist, kas me seda hääletame või ei? kõik langes ära, kaasa arvatud see kompromiss. nüüd hääletame. We vote on amendment one nine nine all. muudatusettepanek sada üheksakümmend üheksa, kõik teised muudatusettepanekud vahepeal langesid ära ma kahjuks ei kuule, mida te ütlete. me hääletame muudatusettepanekut sada üheksakümmend üheksa lehekülg neliteist, sest kõik, mis oli vahepeal, langes ära. Madam Jaštovetšev. Nie, pani przewodnicząca, kompromiss. proua esinaine, kompromiss viisteist ei langenud ära. see puudutab midagi muud kui kompromiss kolmteist, mis võeti võeti vastu kui alternatiivne kompromiss. Chair. It's correct. This is correct. Chair. I don't always agree with uh, uh, my colleague. ma ei ole kolleeg Danutaga küll alati nõus, kuid antud juhul ma arvan, tal on õigus, sest ähm, äh, me saime lüüa muudatusettepanekus kolmteist, komprom-, alternatiivne kompromiss kolmteist, selle saime lüüa ja sellepärast peaks me nüüd seda hääletama. sest muidu, muidu teeme võib-olla vea, aga palun, kas te võiksite seda üle vaadata? Okay. Uh, I owe Madam Jasluveka something. Uh, proua Jasluvekale pean hiljem välja tegema lilled või midagi kinkima. aitäh, aitäh, proua Jasluveska, teil oli õigus. ja nüüd hääletame kompromissi viisteist. leheküljel neliteist. Sorry, I mean it's vaba, vabandust, aga vaatavalt sellele, mis on äh, siia kirjutatud nimetus äh, hääletusnimekirjas, kompromissi viisteist ei tule hääletada, see on nii kirjas siin, sest kabotaaž on juba kaetud, kaksteist juba lahendas selle ära We'll take a moment, but relax. We'll uh, handle this. Äh, vaatame, teeme väikse pausi, vaatame selle üle. Ah, sorry. we change our mind again, madam Jas-? jaa, proua Jaslovetska, jälle muutsime meelt ja hääletame tõepoolest muudatusettepanekut sada üheksakümmend üheksa, kuna kompromiss viisteist on, on juba kaetud varasemaga. kabotaaž on juba ära hääletatud, seepärast muudatusettepanek sada üheksakümmend üheksa vabandust, ma olen raportöör, me peame hääletama kompromissi viisteist, nagu juba varem seletasime, peame hääletama uh,. I, I, I can't uh, uh, uh, take your word for that because ma ei, ma ei saa teid uskuma jääda, sest meie eksperdid ütlevad, et me ei hääleta kompromissi viisteist. me ei saa seda hääletada, kompromissi viisteist Uh, uh, kabotaaži oleme juba ära otsustanud ja seepärast peame hääletama sada üheksakümmend üheksat. ja hääletus on nüüd alanud, sada üheksakümmend üheksa. kui soovitate osa, soovite osaleda hääletuses, siis palun hääletage muudatusettepanek, mis on hääletusel, on sada üheksakümmend üheksa. hääletus on alanud. The voting machine doesn't work. Now it works. ja hääletusseade töötab sada üheksakümmend üheksa. üks Rahvapartei liige on üle. selle hääletuse tulemus on kolmkümmend üks poolt, kakskümmend vastu, kolm erapooletut. jah, teil on sõna. Sorry to vabandust, et ma teid kõiki taas tülitan, aga märkustes kompromiss viieteistkümne juures on kirjas, langeb ära, kui alternatiivne kompromiss kolmteist võetakse vastu. seda ei võetud vastu. Kol-, kompromissi kolmteist ei võetud vastu. see langeb ainult siis ära, kui see võetakse vastu. kui te loete, mis on seal kirjas, alternatiivne kompromiss kolmteist teda ei võetud vastu. selles ongi probleem. That... probleem on selles, et see info ei vasta tõele. sest sisuliselt äh, on asi teisiti. Okay. Will... sellisel juhul, hea küll, need on kaks erinevat teemat. Thank you. Yep. Merci. But thank you for... aitäh aga aitäh kõigi sõnavõttude eest. me üritame teha õigesti ja nüüd kompromiss äh, kaheksa B. ja oleme jälle nüüd õigel teel. hääletus on alanud, kaheksa B. hääletus on lõppenud, kaheksa B. ja tagasi lükatud, kolmkümmend kolm vastu Lähme edasi. alternatiivne kompromiss kuusteist, ei? ei. muudatusettepanek kakssada kolmkümmend kuus. hääletus on alanud Madam Chair. proua esinaine, kui kompromiss langeb ära, siis on normaalne, kui minnakse muudatusettepanekutele, mis on selle kompromissi sees. see tähendab, et peame hääletama muudatusettepanekut kakssada. Sorry, we have to vote. vabandust, peame hääletama. kuna kompromiss kaheksa B on meil hääletusel. okei okay,, no That we go to amendment two hundred. see tähendab muudatusettepanek kakssada. hääletus on alanud, muudatusettepanek kakssada. hääletus on lõppenud, see oli kakssada. tagasi lükatud kolmkümmend kaks vastu, muudatusettepanek kakssada kolmkümmend üheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud kolmkümmend kaks vastu. muudatusettepanek neliteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmkümmend viis vastu, muudatusettepanek kakssada nelikümmend. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud nelikümmend üks vastu. muudatusettepanek kakssada kolmkümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa vastu. Madam Jongeerus, did you ask for the floor no.? proua Jongeerus, te soovisite sõna ei? Alternative compromise 12 was adopted, so mm-hmm. this falls. So we go 205. We go to amendment 2. muudatusettepanek kakssada viis, kakssada nelikümmend kolm ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmkümmend seitse vastu, muudatusettepanek kakssada nelikümmend üks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmkümmend neli vastu. edasi muudatusettepanek kakssada nelikümmend kaks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud kolmkümmend kaks poolt. alternatiivne kompromiss kuusteist. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend üks poolt. Go to 23. We proceed to page lehekülg kakskümmend kolm on järgmine muudatusettepanek kolmsada kolmkümmend kolm, lehekülg kakskümmend kolm, muudatusettepanek kolmsada kolmkümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kolm poolt muudatusettepanek kolmsada kolmkümmend neli langeb ära. edasi kolmsada kolmkümmend kaks. hääletus on alanud, muudatusettepanek kolmsada kolmkümmend kaks. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmkümmend vastu muudatusettepanek kolmsada kolmkümmend viis, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. kolmkümmend poolt. muudatusettepanek kolmsada kolmkümmend kuus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, kakskümmend seitse vastu. järgmine langeb ära. muudatusettepanek kolmsada kolmkümmend kaheksa ja kolmsada kolmkümmend üheksa koos. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kaks poolt. muudatusettepanek kolmsada nelikümmend langeb ära. kolmsada nelikümmend kaks langeb ära. kolmsada nelikümmend üks ja kolmsada nelikümmend kolm langevad ära. hääletame muudatusettepanekut kolmsada nelikümmend neli. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmteist poolt kolmsada nelikümmend viis, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend seitse poolt. edasi muudatusettepanek kolmsada nelikümmend kuus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud proua esinaine, võib-olla hääletusnimekirjas on viga, aga meie hääletusnimekirjas kolmsada nelikümmend neli, kolmsada nelikümmend viis, kolmsada nelikümmend kuus on tagasi lükatud, miks me neid hääletame? nii, nii, nii, but under this you have rejected. Need olid ju tagasi lükatud. Yes they were not rejected. ei, nad ei ole tagasi lükatud, langesid ära. Läheme edasi, hääletame muudatusettepanekut kolmsada nelikümmend seitse, hääletus on alanud. kolmsada nelikümmend seitse ja hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend viis poolt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 Yes, our secretariat has now given. jah, sekretäriaat ütleb, et teil on õigus, proua Jatslavetka, ehk siis äh, kolm, äh, neli, neli, neli, äh, viis, neli, kuus on ära langenud, nii et nüüd läheme kolm, neli, seitse juurde ja hääletame muudatusettepanekut kolmsada nelikümmend seitse, hääletus on alanud aa, te ütlete, et me juba hääletasime seda, see võeti vastu, selge, siis äh, muudatusettepanek kolmsada nelikümmend kaheksa. kas see langeb ära või mitte? Amendment three four eight four. see langeb ära. nüüd kolm, neli, üheksa ei hääleta, nüüd muudatusettepanek kolmsada viiskümmend koos muudatusettepanekuga kolm viis kolm. hääletus on alanud. And the vote is now closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend seitse poolthäält anti. nüüd muudatusettepanek kolmsada viiskümmend üks koos ettepanekuga kolm viis neli. hääletus on alanud And the vote is now closed. hääletus on lõppenud. And it's carried by thirty. võeti vastu kolmkümmend seitse poolt. nüüd muudatusettepanek kolmsada viiskümmend viis. kas me selle üle peame hääletama? Ah, enne on veel muudatusettepanek kolmsada viiskümmend kaks, lisab esinaine, Äh, Schusteri ettepanek, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolm, viis, kaks. see on vastu võetud kolmkümmend neli poolt. nüüd muudatusettepanek kolmsada viiskümmend viis langeb ära. nüüd muudatusettepanek kolmsada viiskümmend seitse hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend üheksa vastu. nüüd artikkel neli komisjoni ettepanekust, kompromiss ettepanek seitseteist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud, kolmkümmend vastu, nüüd alternatiivne kompromissettepanek seitseteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud kolmkümmend kuus poolt. nüüd liigume edasi, muudatusettepanek kolmsada kuuskümmend ja kuuskümmend üks, aga need langevad ära seega muudatusettepanek kolmsada kuuskümmend kaks, mida hääletame koos ettepanekutega kolmsada kuuskümmend kolm ja kolmsada kuuskümmend neli. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kolmkümmend viis vastu. nüüd muudatusettepanek kakskümmend üks. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmkümmend viis vastu. nüüd muudatusettepanek kolmsada kuuskümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, kakskümmend kaks vastu, nüüd muudatusettepanek kakskümmend kaks, hääle-, see langeb ära samamoodi ka muudatusettepanek kolmsada kuuskümmend kuus. seega liigume edasi, muudatusettepanek kolmsada kuuskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kuivõrd häälte all on võrdne nüüd muudatusettepanek kakskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ühe häälega. nüüd kompromiss üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud ühe häälega. kakskümmend kaheksa oli poolt, nüüd muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend poolthäält, muudatusettepanek kolmkümmend, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmkümmend kaheksa häält vastu. muudatusettepanek kakskümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, nüüd kompromiss kaks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolme häälega. nüüd muudatusettepanek kolmkümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, kolmkümmend neli poolt. nüüd kompromiss kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, kakskümmend kuus vastu. kompromiss neli, hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt. nüüd muudatusettepanek nelikümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend viis poolt. muudatusettepanek nelikümmend kaks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa vastu. muudatusettepanek nelikümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, nelikümmend kuus vastu. kompromiss neli A. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kolmkümmend kolm vastu. alternatiivne kompromiss neli A, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt nüüd muudatusettepanek nelikümmend kuus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kaks poolt, muudatusettepanek nelikümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend kolm vastu muudatusettepanek nelikümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend üheksa häält vastu. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, nelikümmend kuus vastu. muudatusettepanek viiskümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend üks poolt. muudatusettepanek viiskümmend kaks, hääletus on, ei, see langeb ära, ütleb esinaine. muudatusettepanek viiskümmend üks samuti. nüüd muudatusettepanek viiskümmend kolm hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend üks poolt. muudatusettepanek viiskümmend neli. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud kolmkümmend viis poolt. muudatusettepanek viiskümmend viis langeb ära. viiskümmend kuus langeb ka ära. muudatusettepanek viiskümmend seitse, hääletus on alanud, viiskümmend seitse. hääletus on lõppenud nelikümmend kuus poolt, seega vastu võetud, et kompromiss neli B hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend neli poolt. nüüd muudatusettepanek kuuskümmend viis. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa vastu. muudatusettepanek viis. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend kaks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud oli see, nüüd muudatusettepanek kuuskümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend üheksa poolt muudatusettepanek seitsekümmend üks, see langeb ära. ka seitsekümmend üheksa ja seitsekümmend neli langevad ära. ja siit jõuamegi kompromissini viis leheküljel kolmkümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt. muudatusettepanek kaheksakümmend kolm, kaheksakümmend neli langevad ära, seega kompromiss seitse. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud, kolmkümmend neli häält anti poolt nüüd äh, põhjenduspunktid, muudatusettepanek üheksakümmend kuus, hääletus on alanud. üheksakümmend kuus, hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend neli poolt, muudatusettepanek üheksakümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, nelikümmend kuus vastu, muudatusettepanek üheksakümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmkümmend vastu, muudatusettepanek üheksakümmend üheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. see on vastu võetud kolmkümmend neli poolt, seega nüüd on lõpphääletus arvamuse projekti üle. hääletus on alanud, nimeline hääletus. hääletus on nüüd lõppenud kolmkümmend poolt ehk siis vastu võetud, kakskümmend kaks vastu, kaks erapooletut Yes. Please, madam Jaslowiecka. Ja wiem, że mój... Ja, Blaua Jaslowiecka. Palun, teil on sõna jah, ma tean, et äh, minu hääletust ei muudetud, aga ma tahaksin, et minu vastuhäält võetaks ka arvesse. ehk siis äh, kakskümmend kolm on vastu, mitte kakskümmend kaks. aitäh, et toetate meid äh, proua Jaslovetska, et äh, saime korralikult hääletatud, see oli äh, keeruline. hääletusnimekiri oli keerukas ja kompromissettepanekud äh, mitmed teist äh, toetasid meid, kes olid siis hästi kursis sellega, kuidas peab hääletama, aga sooviksin ka teid kõiki tänada, te kõik siin komisjonis äh, teate, et see teema on äärmiselt oluline. nüüd oleme me soojenduse ära teinud ja saame minna järgmise keeruka hääletuse juurde, nii et äh, püüdke meid ka siin toetada, nii et äh, hääletus kulgeks sujuvalt kõigis üksikasjades õigesti. ja alustame siis kompromissist kümme, kas te olete äh, valmis? andke käega märku kompromiss kümme. lugupeetud esinaine, kas te võiksite ka äh, öelda, mille üle me praegu hääletame, sest minul on siin tegelikult üks teine nimekiri, kus on alguses hoopis kompromiss kaheksa vabandust, tundub, et leidsin õige nimekirja üles, ütleb kõneleja. jah, me hääletame George Bachi äh, arvamuse üle ja nüüd on meil siis käsil kompromiss kümme, anname märku käega. kes on poolt, kes on vastu? see oli siis kompromiss kümne kohta. kompromiss üksteist, leheküljel kaks. hääletus on alanud. proovime siiski käega märku anda, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud Läheme edasi, kompromiss kaksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist, A, kes on poolt, kes on vastu siinkohal tuleks kontrollida kolmteist A, et kõik oleks ikka selge. hääletus on alanud, kompromiss kolmteist A, kui te käsi ei tõsta, siis äh, nii lähebki kas olete hääletanud kompromiss kolmteist A üle? nelikümmend kuus poolt. tõstke käsi, siis oleks see ka selgemalt näha. Äh, muudatusettepanek kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kaheksakümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kompromiss neliteist, kes on poolt? vastu. seda tuleb ka kontrollida proovigem siis uuesti, näidake käega. kompromiss neli, kes on poolt, neliteist, kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud. nüüd muudatusettepanek üheksakümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd läheme lehele kümme muudatusettepanek sada kakskümmend kaks, ei, sada kakskümmend kolm parandab esinaine, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kakskümmend neli, kes on poolt, vastu seda peaks kontrollima, sada kakskümmend neli hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend üks poolt. muudatusettepanek sada kakskümmend viis, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viisteist, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd läheme leheküljele kolmteist, kompromiss kuusteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. siis liigume leheküljele viisteist ei, läheme leheküljele kuus, äh, kuusteist, sada viiskümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, peame seda kontrollima, muudatusettepanek sada viiskümmend viis, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, kompromiss seitseteist, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek eh, sada kuuskümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kuuskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu peame kontrollima, sada kuuskümmend üks, hääletus on alanud, üks, kuus, üks. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, nelikümmend vastu, sada kuuskümmend kaks on tagasi võetud, sada kuuskümmend kolm. kes on poolt sada kuuskümmend kolm? kes on vastu? kontrollime seda ka, sada kuuskümmend kolm. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmkümmend kaks vastu. sada kuuskümmend neli, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend viis, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu. seda kontrollime elektrooniliselt, sada kuuskümmend kaheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud nelikümmend vastu. nüüd kompromiss kaheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime siiski, kompromiss kaheksateist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kolm poolt nüüd kompromiss üheksateist, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud? muudatusettepanek sada kaheksakümmend üks, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, kontrollime elektrooniliselt, sada kaheksakümmend kaks hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend seitse poolt. nüüd sada kaheksakümmend kolm, kes on poolt? sada kaheksakümmend neli vastu, kaheksakümmend kolm vastu, erapooletud tundub, et oli tagasi lükatud. kontrollime sada kaheksakümmend kolm. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kuus poolt, kakskümmend viis vastu. muudatusettepanek sada kaheksakümmend neli, kes on poolt? kes on vastu? kontrollime seda ka, sada kaheksakümmend neli hääletus on alanud. sada kaheksakümmend neli. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend seitse poolt. jah, Silikiotis kompromiss üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kolm, kes on poolt? muudatusettepanek kakskümmend viis. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt neli, muudatusettepanek kakskümmend kuus, kas see langeb ära? ei, kakskümmend kuus. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, muudatusettepanek kakskümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend üheksa poolt. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Ah, muudatusettepanek nelikümmend neli. selle üle tuleb hääletada, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend seitse, põhjenduspunkt kaheksa A, kes on poolt? muudatusettepanek nelikümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? muudatusettepanek nelikümmend üheksa, kes on poolt? vastu? kontrollime elektrooniliselt, muudatusettepanek nelikümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kolmkümmend neli vastu. kompromiss kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek äh, kuuskümmend kaks, leheküljel kakskümmend viis. kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend üks, kes on poolt? vastu? kontrollime elektrooniliselt, muudatusettepanek seitsekümmend üks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend kaheksa vastu. muudatusettepanek seitsekümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kogu äh, arvamuse projekt hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, neliteist vastu, seitse erapooletut. ja nüüd hääletame Euroopa Parlamendi Nõukogu määruse projekti eesmärgiks on kohaneda muutustega sektoris. Veronika Lopes-Fontani ees raport ja me nüüd hääletame. alternatiivne kompromiss kaheksa, hääletus on alanud hääletame elektrooniliselt, jah. alternatiivne kompromiss kaheksa. hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend üks poolt Now we vote on muudatus, ettepanek neli, teist sada kakskümmend, neliteist, sada kakskümmend, sada kakskümmend üks, sada kakskümmend kaks, sada kakskümmend kolm, sada kakskümmend neli, sada kakskümmend viis, kõik koos, hääletus on alanud. jah, proua Jadlovetška. proua esinaine. mikspärast? mõnikord me kasutame nimelist hääletust ja mõnikord mitte, ma ei saa päris hästi aru. praegu on tegemist meil elektroonilise hääletusega. jah, aga on see nimeline või mitte? Bachi raporti puhul me ei kasutanud nimelist hääletust. ma ei saa päris hästi aru miks mõnede raportite puhul me hääletame ühtemoodi ja teiste puhul teistmoodi. kui me läheme ühelt raportilt teisele, mina tahan saavutada õiget, korrektset tulemust, nii et ma tahan, et iga hääl läheks arvesse, on keerukamaid hääletusnimekirju, on lihtsamaid, et võiksime käe näitamisega seda siis teha küll aga ma arvan, et elektrooniline hääletus on, on see, mis äh, tõesti tagada, et kõik on korras ja et ei oleks pärast olukorda, kus kellelgi jääb mulje, et äh, midagi ei tehtud õigesti, et midagi oli kahtlast selle hääletuse ajal. seda me peaksime vältima um,. That means that we go to uh, uh, all those amendments from four nüüd neliteist kuni sada kakskümmend viis hääletame elektrooniliselt koos ja hääletus on alanud. ja nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud nelikümmend üheksa poolt. nüüd sada kakskümmend viis, see langeb ära. hääletame kompromissi üheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, kompromiss üheksa. tagasi lükatud, kolmkümmend kaks vastu. alternatiivkompromiss kümme. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud kolmkümmend seitse poolt. lehekülg seitse, sada nelikümmend viis on muudatusettepanek, hääletus on alanud. sada nelikümmend viis, lehekülg seitse, hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud vastu võetud kakskümmend poolt. jah, palun. proua esinaine. kui te lehekülje, lehekülje numbrit ei ole, palun ära andke, meil ei ole kõigil samad äh, hääletusnimekirjad, nii et äh, see tekitab segadust I'll try to ma üritan seda siis mitte teha. Lähme edasi, kompromiss kümme. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud viiskümmend üks poolt. Lähme edasi. muudatusettepanek sada viiskümmend kuus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, see on muudatusettepanek sada viiskümmend kuus ja on tagasi lükatud kahe hääle ka. kompromiss üksteist, hääletus on alanud. kompromiss üksteist hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend kaheksa vastu, kuue hääle erinevusega. alternatiivne kompromiss kaksteist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kolm poolt. alternatiivne kompromiss number kolmteist. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend poolt. nüüd kompromiss. muudatusettepanek üheksateist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kuuskümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend üheksa, kakskümmend viis vastu, sada kuuskümmend seitse, hääletame, hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud kakskümmend üheksa poolt. liiga hilja oli. sada kuuskümmend üheksa ja sada kuuskümmend kaheksa on identsed. hääletame koos. ja hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud vastu võetud, kuus häält vahet. nüüd muudatusettepanek sada seitsekümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud nelikümmend neli poolt. muudatusettepanek sada seitsekümmend kolm. hääletame teist osa. muudatusettepanek sada seitsekümmend kolm, teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. edasi. kolm, alternatiivne kompromiss neliteist hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, kakskümmend neli vastu. kompromiss ei, lähneme edasi muudatusettepaneku juurde sada kaheksakümmend kaheksa. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend kuus oli vastu, muudatusettepanek langeb ära. muudatusettepanek sada üheksakümmend kolm. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend neli poolt muudatusettepanek sada üheksakümmend neli. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, tagasi lükatud kahe häälega ka.. muudatusettepanek sada üheksakümmend viis. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmkümmend üks vastu, muudatusettepanek sada üheksakümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek sada üheksakümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud nelikümmend poolt. edasi muudatusettepanek sada üheksakümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend, hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud nelikümmend viis poolt, muudatusettepanek sada üheksakümmend üheksa, langeb ära, muudatusettepanek kakssada, kakssada, hääletus on alanud. on lõppenud, tagasi lükatud, kakssada üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, kakssada kaks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud muudatusettepanek kakssada neli ja kakssada viis hääletame koos. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kolmkümmend kaks vastu. kakssada kuus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, muudatusettepanek kakssada seitse langeb ära. kas kakssada kuus ka langeb ära? hääletame sada kaks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud ühe hääle erinevusega muudatusettepanek äh, kakskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend poolt. kakssada üheksa langeb ära, kakssada kümme hääletame, kakssada kümme, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada üksteist, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kakssada kolmteist ja kakssada neliteist koos, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. kakssada viisteist langeb ära, samuti kakssada kaksteist, nii et hääletame muudatusettepanekut kakssada kuusteist ja hääletus on alanud. ja hääletus on ka lõppenud. vastu võetud nelikümmend neli häält poolt. kakssada seitseteist langeb ära. We go to this one. Okay. Läheme alternatiivse kompromissi viisteist A juurde. hääletus on alanud. kompromiss viisteist A. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kolm poolt. okei okay Great um,. We go to compromise. edasi kompromiss viisteist B. hääletus on alanud. viisteist B. hääletame kompromissi viisteist B hääletus on alanud ja nüüd on hääletus ka lõppenud. Well, no way. Mm. mm. Okay, we are. Okay. Are we voting on compromise 15? Yes. Yes. Uh, and the, the vote on kompromiss viisteist B tulemus on siis kolmkümmend üks poolt ja kuusteist vastu. kompromiss neliteist on järgmine. ei, see langeb ära muudatusettepanek kakssada kolmkümmend viis, kakssada kolmkümmend viis. leidsite? kakssada kolmkümmend viis, hääletame seda. hääletus on alanud, kakssada kolmkümmend viis ja nüüd me lõpetame hääletuse. vastu võetud kolmkümmend viis poolt. edasi kompromiss viisteist C. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kolm poolt muudat-, muudatusettepanek kakssada nelikümmend viis, kakssada nelikümmend viis, hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada nelikümmend kuus, hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. kakssada nelikümmend kuus vastu võetud. kompromiss viisteist. hääletus on alanud. kompromiss viisteist. hääletus on lõppenud. viiskümmend kolm oli poolt. vastu võetud. kakssada nelikümmend kaheksa. kes on poolt? nüüd hääletame elektrooniliselt, jah. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud, kakssada nelikümmend kaheksa. hääletame muudatusettepanekut kakssada nelikümmend kaheksa, Sean Simon, Olle Kristjanson ja teised. ah, kas see langeb ära? jah, see langeb hoopis ära compromise 16. We go to compromise 16. kompromiss kuusteist. hääletus on alanud. ja lõppenud ja kompromiss kuusteist but where how did it end? Yemen. Yeah, sorry, I was yeah. erased. 50 in favor, 4 against, 0 abstentions. Yeah. Okay, it was uh, large majority. suure enamusega vastu võetud, viiskümmend häält oli poolt. see puudutas kompromissi kuusteist ja nüüd jää, läheme edasi. kakssada viiskümmend neli, hääletus on alanud hääletus käib ja hääletus on lõppenud. kakskümmend üheksa poolt, vastu võetud. kakssada kuuskümmend viis. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud How does it um... 22 to 31 rejected. It was rejected. see oli tagasi lükatud. ja nüüd kas kakssada kuuskümmend kuus ja hääletus on alanud. ja lõppenud. tagasi lükatud kakssada kuuskümmend seitse. hääletus on alanud ja lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss seitseteist, hääletus on alanud. ja lõppenud. vastu võetud viiskümmend kolm poolt muudatusettepanek kakssada seitsekümmend üks osade kaupa, mida on soovinud sotsiaaldemokraadid, esimene osa. kes on poolt? kes on vastu? vabandust, hääletus on avatud ja hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt ja teine osa. hääletus on alanud ja nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud kolmkümmend üks vastu. muudatusettepanek kakssada seitsekümmend kaks, hääletus on alanud. ja lõppenud. vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt. Läheme põhjenduste juurde. muudatusettepanek kakskümmend viis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. alternatiivne kompromiss üks. kes on poolt? hääletus on alanud, tähendab see. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud ja nüüd läheme muudatusettepaneku kaks juurde. proua Lope-Fontanelt, muudatusettepanek number kaks, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend viis. hääletus on alanud hääletus on ka lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ei töötanud teie seade kas proovime uuesti? nüüd töötab. kolmkümmend kuus oli hääletus. ja hääletus on nüüd lõppenud ja vastu võetud kolme hääle erinevusega. kompromiss kaks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. alternatiivne kompromiss kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmekümne erinevusega. kompromiss neli, hääletus on alanud vastu võetud, viiskümmend üks poolt. Uh, nüüd muudatusettepanek number viiskümmend kuus. hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud vastu võetud, nelikümmend seitse poolt. kompromiss viis. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud viiskümmend poolt. muudatusettepanek kuuskümmend kolm. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kuuskümmend neli. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud viiskümmend poolt muudatusettepanek seitsekümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kolm poolt seitsekümmend kolm langeb ära. kompromiss seitse. jah, härra Marta. tänan, proua esinaine. palun, kas äh, kaastöötajad võiksid selgitada, mis mõttes see lange, on, sobib kokku muudatusettepanekuga seitsekümmend üks. kui nad äh, kokku sobivad, siis võiksime neid ju koos hääletada. ma ei saanud päris hästi aru seda selgitust, kas me peame tingimata hääletama tugevalt vastu ühele muudatusettepanekule, mis põhimõtteliselt on sisuliselt sama. Amendment uh, seventy three is uh, muudatusettepanek seitsekümmend kolm uh, sobib kokku seitsmekümne ühega ja langeb ära, kui seitsekümmend kaks võetakse vastu. seega läheme edasi It's according to the, to the rules, so we see on vastavalt reeglitele ja seega hääletame kompromissi seitse. hääletus on alanud, kompromiss seitse. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kaheksa poolt. nüüd alternatiivne kompromiss seitse A hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend üks poolt. alternatiivne kompromiss seitse B. kas me peame hääletama? jah. alternatiivne kompromiss seitse B, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kaks poolt muudatusettepanek üksteist, kas leidsite selle muudatusettepaneku üksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see oli vastu võetud kolmkümmend neli poolt. muudatusettepanek üheksakümmend viis. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt. muudatusettepanek üheksakümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, nelikümmend üheksa vastu. muudatusettepanek üheksakümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, viiskümmend üks poolt, üheksakümmend üheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, nelikümmend üks poolt. muudatusettepanek sada. hääletus on alanud. ja lõppenud vastu võetud ja nüüd tagasi lükatud, ei tagasi lükatud ühehääleline enamus muudatusettepanek sada üks, hääletus on alanud. üks äh, Rahvapartei hääl on üle. ikka on endiselt üks üle Yeah. And it was uh, rejected by 37 votes. Uh, vastu oli kolmkümmend seitse tagasi lükatud. ja nüüd muudatusettepanek kaksteist, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sellega oleme nüüd jõudnud äh, rap-, arvamuse projekti juurde muudetud kujul ja hääletus on alanud. And the vote is now closed. hääletus on nüüd lõppenud, kas te kõik olete hääletanud? lõpetame vastu võetud kolmkümmend üks poolt ja häält, üheksateist vastuhäält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 friends, I want. kallid sõbrad, tänan teid hääletuse eest. aga ma palun nüüd need, kes ei soovi kuulata järgmist päevakorrapunkti, lahkuge ruumist loomulikult, kui soovite eh, külalist kuulata, võite te siia jääda ja kuulata, aga loba peab lõppema suur tänu. Yes, well then we proceed with our. jätkame siis äh, oma äh, tavapärase koosolekuga pärast hääletust. järgmine päevakorrapunkt on äh, tööhõivekomisjoni pädevuses olevate ametite hindamine ma annan sõna nüüd äh, tööhõive sotsiaalküsimuste sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi peadirektorile Juust Kurtele. valgustage meid. suur aitäh teile, proua eesistuja. Äh, suur rõõm on teiega jagada Euroopa Ametite välishindamise ametlikud tulemused. Eurofond Dublinis, Thessalonikis, Sotsiaalfond, ETF Torinos ning EU OSHA Bilbaos. oluline on vaadata, kuidas ametid oma tegevusega hakkama saab, sellepärast me ka palusime välis äh, väljaspool toimuvat hindamist. enne kui ma lühidalt esitan teile eh, selle eh, lühikese kokkuvõtte, oleks hea võib-olla asetada laiemasse konteksti, sest Euroopa ametitega on mitmeid muutusi seotud ning praegusel hetkel see hindamine on kõigest üks aspekt selle juures, praegu toimub kolm protsessi, mida ei tohi omavahel segi ajada, sest nad on tõesti väga erineva iseloomuga. oluline on, et me neid ei ajaks segamini. kõigepealt siis see hinnang, äh, mida soovime teile esitada, mis on siis anonüümne protsess, mis algas kaks tuhat viisteist ja hindamine lõppes selle aasta alguses. Äh, teiseks toimub äh, praegu kolmepoolne läbirääkimiste protsess seoses ähm, kolme ameti asutamise määrusega ning soovime kohaldada, kooskõlastada ähm, asutusmäärused äh, äh, praeguste muudatustega ning kolmandaks äh, lõi komisjon ka tööhõive ameti, lüües, lüües viienda ameti ning see, sellega Äh, sellega seoses äh, koostab ettekande kahekümne neljandal mail minu volinik äh, Marianne Tissen, kõik need teemad on omavahel seotud, aga ma sooviks tõesti, et need hoitakse eraldi. kui me pöördun, kui ma pöördun nüüd selle hindamisprotsessi juurde, siis see on praegusel hetkel ainult ain-, see, mis on koostatud väljaspoolse analüütiku poolt, see on tagasiside, mis me neilt saime. ning seda oli üks siis üks ettevõte, kes sai meie poolt äh, lepingu ja tegi meie jaoks tööd. Teil kõigil on võimalus oma panusega. komisjon esitab siis omapoolse töödokumendi, mis peaks vastu võetama pärast suvevaheaega. ning äh, see siis äh, sisaldab ka meiepoolset reaktsiooni väljaspoolse hindamisele. üritame selle dokumendi võimalikult äh, spetsiifiliseks muuta selles osas, mida oleks vaja konkreetselt teha, et nende ametite tegevuse tõhusust parandada. Teil on võimalus ka osaleda eh, meie töös, enne kui dokument valmis saab, et me saaks teie arvamusi arvesse võtta. Euroopa Parlamendi poole pöördus ka meie lepinguline eh, koostöötaja, et eh, hinnangute koostamisel osaleda ja saite ka ilmselt raporti. lühidalt tutvustan teile nüüd äh, välishindamise tulemusi, tuleb äh, panna äh, toetuma mitmele punktile, kolmele teemale, kõigepealt kõigi ametite jaoks on oluline, et neid vaadeldakse individuaalselt seoses nende relevantsuse, tõhususe ja lisandväärtusega. teiseks palume, et hindajad vaataks, millised sidemed on erinevate ametite vahel, ehk see on siis ristlõike perspektiiv, kattu, kattuvusküsimused ning kolmandaks palusime ka, et vaadatakse tulevikku, millised stsenaariumid on meil tulevikku vaadates, need on siis kolm punkti Eh, millega palusime hindajal tegeleda, nad tegid seda ning oluline on ka minul jaoks öelda, kuidas seda tehti. tegelikult vaadati ainult neid punkte, eh, vaatasid eh, asutusmäärust, millega ametid peaksid tegelema, vaatasid tegevusprogramme Eh, ning teisi programme, mille ja dokumente, mis on ametite poolt eh, eh, vastu võetud ning neile piirmääradele toetudes töötati välja siis vastused esimesele ja teisele küsimusele, nii et see ei olnud mingisugune poliitiline tegevus. kaks kõige vanemat on seitsmekümne viiendal aastal asutatud, nad on kolmepoolsed Eh, asutatud, aga eh, me tegelikult küsisime neilt üsna tehnilist hinnangut ning soovin seda rõhutada, sest see pole selline dokument, eh, millega me tavaliselt komisjonis tegeleksime. nii et ühesõnaga kolm punkti, individuaalne hinnang, ristlõike perspektiiv ja tulevik ma räägin kõigist kolmest äh, kiiresti, kõigepealt esimese punkti osas äh, on äh, kokkuvõtted väga positiivsed ja hinnangud väga positiivsed, leiti, et amet on tõhusalt tegutsenud, on suutnud saavutada eesmärke, mis tööprogrammis välja on töötatud ning liikunud edasi üldiste eesmärkide suunas paranemisvõimalusi leid-, tuvastati samuti, näiteks äh, vaevalt äh, see puudutas siis tehtava töö tõhusust, eelarve äh, piiranguid ning tulemuste valmimise kiirus võiks paraneda, ligipääsetavuse luge-, loetavus peaks samuti paranema see on seotud ka kommunikatsiooni küsimusega, õnnetuseks väga paljud neist ametitest ei ole piisavalt nähtavad äh, välismaailma jaoks. Nad on väga nähtavad äh, Euroopa institutsioonides ja liikmesriikides, kus nad tegutsevad, aga väljaspool äh, on nad üsnagi nähtamatud ning sellega Äh, peab nõus olema, et see on tõesti oluline punkt ning viimane asi, mida arvesse võtta, äh, tuleb vaadata ka seda, millised, äh, millises järjekorras on sätestatud ametite prioriteedid ja Euroopa Liidu prioriteedid, Euroopa Komisjoni prioriteedid on siin olulised arvesse võtta, kuid loomulikult peaks Euroopa Liidus eesmärgid olema suunisteks kõigile ametitele, sest nad on Euroopa Liidu ametid võib jõuda sarnastele järeldustele, vaadates äh, äh, kas äh, tõhusus on piisav ja praegusel hetkel on ametid üsnagi head tulemused saavutanud ning struktuur ja juhtkonna ülesehitus kolmes ametis, Dublin, Eurofond, ja EU, e Asha nende, neil on kolmepoolsed juhtimismeetodid, ehk siis eh, neil on kaheksakümmend seitse liiget, eh, igas on kaheksakümmend seitse juhatuse liiget ning eh, hindaja jõudis järeldusele, et sellisel struktuuril on mitmesuguseid eeliseid, isegi kui nad alati selle tavapärase lähenemisega kooskõlas ei ole üritati kuidagi äh, süva laiendada sellist äh, juhtimisstruktuuri, säilitades siiski kolmeparteilist äh, meetodit. Torinos on see pisut teistmoodi. sellise struktuuri säilitamine on komisjoni meelest eelistatav, sellega seoses me ka ei kavatse kolme ameti asutamismäärust muuta. ei kavatse seda teha. ja kui me vaatame äh, nüüd teenuste äh, relevantsi, siis äh, nende tegevus on oluline Euroopa institutsioonide jaoks äh, ning, ning alt üles vaadates on see oluline sidusrühmade jaoks. samas aga sidusrühmade planeerimisprotsess tekitab lõhe selle vahel, mida oodatakse, mida komisjon ootab liikmesriikide sotsiaalpartnerite poolt, oodatakse ei, äh, alati on piirangud ja kõigile taotlustele ei saa vastu tulla. lisandväärtus võib öelda, et äh, äh, see unikaalne, unikaalne positsioon seoses kolme tahulise struktuuriga annab väga positiivseid tulemusi. kui ma ei hakka ma küsimuse teise poole juurde minema, mis puudutab siis äh, ristlõike perspektiivi, siis äh, see äh, seotud sidususega tehtud töö ja eesmärkide vahel e, e, ning hinnang leidis, et kattuvusi on üsnagi palju erinevate e, ametite vahel nende mandaatidega seoses. kui vaatame näiteks Elifabi ja samuti ka Euroopa äh, Äh, koolitusfondi, siis äh, mõlemad on äh, seotud koolituspoliitika väljatöötamisega, kuid tegelikult praegune kattuvus ei tekita raskusi, sest neil on väga suur erinevus territoriaalse ulatuse koha pealt. Thessaloniki näiteks tegeleb Euroopa Liidu liikmesriikidega, Torinoga mitte ning äh, koos tööametite vahel äh, on endiselt äh, kahepoolne, kahe ameti vaheline ning meile tähendab see siis teadmiste vahetust ning samadel kohtumistel osalemist. on, oleks vaja paremat koostööd, et vastata paremini tulevastele väljakutsetele. samuti on komisjonis võimalik äh, toetada ameteid, et nad teeks tihedamat koostööd ja nüüd siis, mis puudutab tulevikku, üks oluline küsimus, äh, mille hindajad esile tõstsid, puudutasid mitmesuguseid liitumisstsenaariumeid. kas oleks mõistlik äh, mõelda selle peale, et mõningad need kokku panna, näiteks Cityfolk ja Eurofond ja koolitusamet, eh, neid võrreldi ja hindaja leidis, et eh, ühinemise kulud ja probleemid eh, oleks suuremad kui eelised. tema leidis, et see ei oleks hea mõte. isegi kui hindaja oleks jõudnud teistsugustele järeldustele, siis selge on see, arutasin seda ka Marianne Tassiniga, tal ei ole vähimatki kavatsust selle mandaadi vältel mingisuguseid algatusi võtta äh, selles äh, valdkonnas, et komisjon ei kavatse ühesõnaga selle küsimusega tegeleda. ja nüüd rääkides väljakutsetest ja riskidest äh, mitmesuguste liitumisstsenaariumitega seoses, siis sooviksime paremat raamistikku tule-, tugevama koostöö nimel see eurožargoon, vabandan, aga need pole minu sõnad, aga küllap saate aru, mida ma öelda tahan see tähendaks paremat koostööd ametitevahelise koostöö osas ning parem, rohkem, suuremat multilateraalsust ja sünergiat. ja viimased sõnad äh, äh, suhete kohta neljanda ameti ja viienda vahel äh, Euroopa Tööjõuamet, äh, mida praegu pole veel olemas, kuid mis, mille osas, asutamise osas leiti otsus, langetati otsus paar kuud tagasi äh, siin äh, räägime sellest, kuidas neli esimest ametit võivad uuega koostööd teha, kuid äh, koostöövõimalused on väga piiratud, siin on ka oluline küsimus, mille peale komisjon peaks mõtlema. Äh, teie, enne kui teie juurde tuleb tagasi maikuus, teiega ettepanekuid arutada, sest äh, põhiliselt ollakse keskendunud äh, teadusuuringutele, samas kui ELA on, äh, on operatiivvahend, mis aitab liikmesriikidel parem, paremini ja rohkem koostööd teha, kui nad seni teevad. seega on äh, ametid alati riskantne võrrelda, aga mina niikuinii sellega üldse ei riskiks praegu äh, see on nagu hakataks võrdlema Eurojusti ja Europoli, sest äh, nende tegevusvaldkonnad on väga erinevad, aga eesmärgid kokku äh, ametiisikud liikmesriikidest äh, struktuuris, mis võimaldaks neil paremat koostööd teha ning Euroopa kodanike, Euroopa kodanike toetamine Äh, ametitega seotud valdkondades on äärmiselt olulised, seega äh, praegusel hetkel äh, suuremat sünergiat loota ei ole, kuid artiklis nelikümmend üks ette, komisjoni ettepanekus, mis puudutab Tööhõiveameti loomist, siis seal on nii-öelda rendezvous klausel, mis puudutab eesmärki, mandaati ja ülesandeid viie aasta jooksul ja sellega seoses, äh, kui see võetakse vastu, oleks meil võimalus viie aasta jooksul praegusel hetkel üle vaadata, millised äh, tulemused on ja milline sünergia on tekkinud. hinnamisele äh, tuginedes me analüüsime praegusel seda, milliseid ähm, soovitusi komisjonile esitada ja äh, võttes siinjuures arvesse ka eelarvepiiranguid ja kulude kärpeid, nagu ma seda juba ütlesin, äh, peaks äh, töödokumendid saadaval olema enne suve lõppu. Teie panused on teretulnud ja loomulikult olen valmis vastama ka teie küsimustele, aitäh Thank you very much. Yes. Uh, suur tänu. Endastki mõista on, oleme praegu äh, hetkel rohkem kui kunagi varem äh, tegelemas äh, agentuuridega seoses triloogidega sel nädalal oleme teinud ettevalmistavaid töid ja teie hinnang ja seisukohad olid väga huvitavad. nüüd annan sõna härra Šambonile, kes on palunud proua Sander, proua Jungerius, kes teist alustab. aitäh sooviksin tänada Äh, oma äh, kolleege, et nad võib-olla siin järjekorrast äh, kinni ei pea, aga ma pean minema Versiist, Pariisist tulnud inimestega kohtuma. suur tänu peadirektorile, mõned need ettepanekud on väga asjakohased, meie ei ole just väga hästi toime tulnud Äh, just selles osas, et me ei ole võib-olla äh, suutnud hästi dubleerimist vältida, meil on triloogidest samal ajal, kui, kui on uuringud käimas ja teie siis valmistate juba järgmist analüüsi ette, aga ma saan aru, et see puudutab siin nüüd järgmist viit aastat, millele te viitate ja selle kohta ma tahaksingi öelda paari asja, millest me oleme juba kolleegidega varem rääkinud. et meil on siin olnud juba ähm, tekste, mida me kaitseme, ma olen äh, Eurofondi äh, raportöör, tunnen äh, seda küsimust kõige paremini, aga tahtsin öelda täpsemalt seda, et ma võtan siit üle mõned ideed, mida me püüame siis praegu oma töödes eh, ehk tegevustes vältida ja rõhutaksingi siin põhiasju. ehk siis võib-olla need ah, agentuurid ehk need kolm, keda ma kõige paremini tunnen Äh, muidugi on lisanduvad siin igasugused poliitilised küsimused, aga Eurofond, kes on teinud algusest peale suurepärast tööd, äh, ka siis, kui ta juba Berliinis oli, ja Torino agentuuriga on selline kummaline tööjaotus, aga igal juhul tundub, et neid agentuure tegelikult kasutatakse liiga vähe. olen igati nõus selle tõhususe ja kvaliteedi kohta tehtud analüüsiga aga oma kogemusest olen kakskümmend aastat äh, Majandus- ja Sotsiaalkomitees olnud. me ei kasuta neid äh, agentuure piisavalt. Äh, klientideks peaks olema komisjon, parlament, majandus- ja sotsiaalkomitee, võib-olla viimane kasutab neid kõige rohkem isegi, ja me kõik tegelikult ei tee seda piisavalt ja nad teevad väga head tööd. teinekord muudes institutsioonides, nõukogu ma väga hästi ei tunne, kipume raha kuskil mujal kulutama, et teeme, viime läbi mingi suurepärase analüüsi äh, rändekulude kohta või siis äh, soolise lõhe kohta, aga tõsi on see, et meie agentuurid teeksid neid analüüse palju paremini ja kes teab, võib-olla nad üldse juba ära tehtud. nii et äh, jah, ma tahaksin, et neid kasutataks paremini, sest kui te seda ei tee, kui neil on lihtsalt selline akadeemiline äh, hea kõrge maine, siis tuleb äh, ka nende eelarvet äh, vähendada. nii et seda peaks edaspidi tõsiselt silmas pidama. teine asi, mida tahtsin öelda, te vastasite tegelikult sellele Äh, tahaksin ka kolleegide seisukohti kuulda. mina isiklikult ei ole äh, kunagi aru saanud just Eurofondi äh, puhul, mis asi see uus, meil on siin mitu nõukogu, uurimisteaduskeskust, mis seos on siin siis äh, agentuuriga, kes peab siis Euroopa tööõigusega tegelema? mina tegelengi selle küsimustega siis äh, raportöörina äh, seoses siis ennustatavuse ja läbipaistvuse küsimustega. ja need uurimiskeskused ei ole ju ülikoolid ja öeldakse siis, et meil on rändeprobleem ja nüüd leidke äh, mingi lahendus või sooline lõhe, mis on ka tähtis äh, probleem, või siis äh, ka lähetatud töötajate olukord või tegemist on nii-öelda loosungite taga oleva reaalsuse selgitamisega ja analüüsimisega ja siin ei ole midagi tegemist tööagentuuriga. ja tahaksin veel lisada, et ma olen no, tuleviku mõttes ka teiega ühel nõul ja lõpetuseks viitaksin ühele arutelule, mis on juba toimunud ja see kõik on juba tõestatud. ka äh, äh, mina ei olnud tegelikult äh, päriselt nõus, proua Tyson võib-olla ka ei olnud see nii-öelda absurdne Äh, koosseis, kaheksakümmend seitse mingit äh, äh, suvalist inimest, see ei anna tegelikult väga head, ei jäta sellist head muljet. ILO-s on siis sada kaheksakümmend, saja kaheksakümne viiest riigist on neil kuskil viiskümmend esindajat nii et meie siin väga hästi just silma ei paista. aga üks probleem on siin, mida me tegelikult ei märka. nimelt äh, me ei, ei saa siin tagada sellist Euroopa visiooni või Euroopa, üle-euroopalist äh, ideed. tegemist on ju Euroopa äh, agentuuriga, igal riigil on ka enda omad, aga kui meil on Euroopa tasandi töö, siis et kõik tegelikult seal esindatud oleksid nii et äh, see on lisaks sellele äh, äh, on võimalik ju, et kõik saavad seal kaheaastase tsükli jooksul oma, oma esindaja saata. töötajatel on Euroopa tasandi esindajad Nad võivad siis seal nimelt kaheteistkümnese esinduse kokku leppida, kus siis seal kolme, kolm ja neli esindajat siis riigiti äh, vahelduksid paari aasta tagant. nii palju tahtsin öelda kommentaariks. aitäh. Äh, nüüd annan sõna proua Sandele. aitäh. suur tänu, et tulite meiega täna mõtteid vahetama tõsi on, et praegusel hetkel on eelarved üha pingelisemad ja kodanikel tekib üha enam küsimusi sellega seoses, et mida me Euroopa rahadega ette võtame ja on tekkinud ka küsimusi seoses arvukate agentuuridega. mina tervitaksin agentuuride tehtud tööd, ma olen käinud Bilbaos ja CDFOPis, Thessalonikis, mina olen äh, raportöör, härra Calvet Chamboniga teen koostööd, mina olen CDFOPi raportöör ja tahaksin rõhutada, et äh, agentuurid teevad siiski väga head tööd, aga probleemiks on just nende nii-öelda loetavus või arusaadavus. ja praegu peame üha enam oma kodanikele aru andma ja seega oleks tarvis, et agentuuride tehtavast tööst oleks ka rohkem infot saada ja see on äärmiselt tähtis ja me peame selleks ka äh, asjakohaseid vahendeid leidma. tahaksin rõhutada ka seda, nagu te ka ütlesite, et meil on tarvis paremat äh, koostööd agentuuride vahel kui ma sain õigesti aru, siis eh, hinnangust nähtub, et isegi eh, kui eh, juhatus, management board on väga laialdane, võideldi selle eest siiski, et see kolmeosaline struktuur jääks alles ja et kõigist liikmesriikidest oleks seal esindajaid. mina arvan isiklikult, et see on oluline. aga kui me tahame paremat koostööd saavutada agentuuride vahel, siis praegu me peame äh, sinna äh, juhatusse siis ka teiste agentuuride esindajaid äh, võtma, nii et minu arvates tuleks selles suunas edasi liikuda, sest nõnda saavad nad paremini omavahel koostööd teha ja vältida dubleerimist ja korraldada nii-öelda struktureeritumat koostööd, nagu te ütlesite. ja lõpetuseks äh, ütleksin, ja ma olen seda algusest peale tegelikult äh, arvanud, äh, kui hakkasime neid määrusi üle vaatama, siis ähm, mul on kahju äh, sellest, et äh, siin on tehtud äh, just ajakavas halbu valikuid, meie teeme oma tööd, siis toimuvad hindamised, jah, me peame küll koostööd tulevikus jätkama, aga kui me tahame, et agentuurid koostööd teeksid ja seda paremini korraldaksid, siis meie institutsioonidena peaksime siiski eeskuju näitama ja et seda ajakava oleks pidanud paremini koordineerima, aitäh tänan, proua Jongerius. kas soovite vastata või lihtsalt seda teemat käsitleda, jah, aitäh, aitäh, et äh, siia tulite mõtteid äh, vahetama. Äh, siin esimest korda, no meil oli ka eraldi äh, sessioon selle põhjendatud, nüüd ei ole enam väga palju inimesi siia jäänud, aga see ei tähenda seda, et äh, selle vastu äh, sügavat huvi ei tunta. mina ei ole nii põhjalikult kaasatud käimasolevasse triloogi kui kaks eelkõnelenud kolleegi, aga ma kuulasin huviga teie mõttevahetust äh, ja näen, et agentuure on väga positiivselt äh, hinnatud. see on ka meie äh, seisukoht, nad teevad head tööd ja mul on hea meel, et äh, hindamine on niisugused tulemused toonud, aga mul on siiski küsimusi seoses asjadega, mida teised kolleegid mainisid. nii et need triloogid algasid väga eh, hilja. ja kuidas siis eh, see seostub selle eh, hindamisprotsessiga ja siis selle personalitöö dokumendiga. ja mm, võib-olla ma olen veidi ebausklik, aga kui te mainite äh, äh siin, äh, et äh, praeguse mandaadi ajal ei ole kavas agentuure ühendada, mandaat kestab veel aasta, siis kas me peaksime järgmise mandaadi ajal selleks valmistuma, et need plaanid on veel kuskil õhus. ja mina oleksin pigem nõus eh, hindajate seisukohaga eh, selles suhtes, et eh, agentuuride liitmise kulud, mitte ainult antud juhul, on kõrgemad kui see kasu, mis sellest liitumisest tuleb ja kui see nõnda on, siis võib-olla me ei peaks siin ütlema, et äh, praeguse mandaadi ajal, vaid äh, ka selle tulevikus välistama. ja teine küsimus. Te ütlesite, äh, et kui volinik tuleb komisjoni, siis Äh, saab arutada EILA äh, kavasid, kas selle äh, rahastus tuleb siis osaliselt praeguse, praegustest agentuuride vahenditest, et siis me võib-olla ei liidagi neid, vaid lihtsalt vähendame eelarvet. ja püüame siis liikuda suunas, mil, mis minu arvates äh, peaks hoopis lahenduse leidma praeguses triloogis olemasolevate agentuuridega või siis leidma äh, lahenduse siis, kui me arutame seda, kuidas me Euroopa Parlamendina siis e-, eile ettepanekule vastame. sest kui me äh, siin ajakava korda ei saa, siis me teeme siin suure vea ja kardetavasti kahe aasta pärast me kahetseme seda, aitäh. Now the floor is yours. palun, nüüd saate sõna vastuseks. jah, kõigepealt äh, härra Šambonile. ta vist läks juba ära, ma olen temaga nõus et mõnikord äh, agentuuride, nende teenuseid ei kasutata piisavalt ja ma olen tõesti nõus sellega, et me peame kõik äh, siin rohkem ära tegema, ma olen ka nõus selles osas, et äh, et siin on tarvis siis uut agentuuri, millele ta ka viitas, mis oleks siis eelmistest äh, erinev, see ei ole väga lihtne, me oleme komisjonis seda pikalt arutanud, esimene küsimus, äh, mida kõik mulle esitavad, on see, et äh, sul on juba neli agentuuri, miks sa nüüd veel viiendat tahad, nii et see nõuab tõesti suuri jõupingutusi, tuleb kõvasti veenmistööd teha, et Äh, selgitada, et sellel viiendal agentuuril on äh, hoopis teistsugused ülesanded ja siin on palju äh, arusaamatusi ja ka vastu lobitööd. mõned liikmesriigid näiteks kasutavad ära seda argumendi, et meil on jube liiga palju agentuure ma olen nõus äh, härra Šamboniga selles osas, et kaheksakümmend seitse on tõesti äh, liiga ähm, palju. juhatus või board of governors äh, oleks siis nii arvukas, et siin seda on tõesti raske põhjendada. ja kui ma räägin agentuuride juhtidega, ma olen nendega kohtunud, siis nad on mulle öelnud, et tegelikult see ei lahenda midagi, sellepärast et sellel eh, juhatusel on selline lai eh, mandaat ja siin on need kaheksakümmend seitse tegelikult on, tuleb siis nendest kõigist agentuuridest, eh, mis on juba asutatud kaheksakümnendatel aastatel ja iga kord siis on tulnud kolm liiget juurde, on tulnud liikmesriike juurde ja tööandjate ja ametiühingute esindajad, nüüd on meil siis äh, niimoodi see arv suurenenud, aga mis teha, komisjonil praegu ei ole mingeid äh, plaane selle muutmiseks. agentuuride nähtavus, arusaadavus, ma olen ka teiega nõus, äh, see on see, tuli sellest hindamisest ka väga selgelt välja, siin selles osas tuleb veel palju ära teha, võib-olla komisjon peaks mingit tegevuskava äh, koostama, pärast suve on ka üks dokument äh, planeeritud, parem kommunikatsioon on oluline ja ka struktureeritum koostöö erinevate agentuuride vahel. ja viimaks siis äh, inglise keeles Äh, see küsimus, mis tegelikult tuli kõigilt kolmelt liikmelt, äh, miks äh, on see kõik menetlusena nii kaootiline ja ebaloogiline ja osaliselt pean selle eest ka vastutuse võtma, miks me teeme need kolme asja korraga, see tekitab tõesti segadust. ja kui te vaatate Äh, seda määruse äh, ülevaatamist, mille kohta on siis äh, ka härra Šampon raportööriks. see on jäänud siis sellest ammusest ajast, kui siis on veel osa agentuure, kes ei ole selle ühise lähenemisega hõlmatud olnud. ja kui ma vaatan siis olukorda, siis meil on tõesti seda tarvis. ma võin juba öelda äh, seda, et see ettepanek teeb ikkagi asjad palju selgemaks nende igapäevases äh, töös ja vastutuse äh, jagamises selle juhatuse, direktori ja komisjoni vahel. praegu on see üpris segane, kes mille eest vastutab, kui on tegemist äh, töötajate ameti nimetamisega, kõik personaliga seotud äh, küsimused ja ma arvan, et siin on see määrusest vägagi teretulnud. ja nüüd on siis äh, ka komisjoni roll palju selgem, Cedefop, Eurofondi ja osa puhul ei ole meil selge, kes mida teeb ja ma pean tihtipeale minema õigus Ähm, talitusse või siis äh, personali peadirektoraati, et asju selgemaks saada, see sõnaga ei ole eriti meeldiv. Ebra Jongeerias, jah, ma ei saa otsustada järgmise komisjoni tegevuse üle, aga ma arvan, et Äh, nüüd oli õige, et nad ütlevad, et nad ei valmista midagi uut, et siin oli enne palju segadust ja Marianne Tyson on ka seda selgelt äh, välja öelnud. ja teiseks rahastamise küsimus. Äh, meil on siis EILA Äh, rahastamiskava ja sealt on siis näha, et äh, teistele agentuuridele sellest äh, mingit kahju ei sünni ja raha siis kasutatakse teisiti, siis osa, mis on siis praegu minu peadirektoraadis, läheb äh, agentuuride käsutusse, see ei ole ainult värske raha, nii-öelda uus raha, vaid, äh, vaid siin tõstetakse ümber vahendeid, aga keegi millestki ilma ei jää ja minu meelest on see ka äh, kooskõlas mitme, mitmeaastase finantsraamistikuga, mida ette valmistatakse ja ma ei ole näinud äh, mingeid viiteid selle kohta, et äh, agentuuride rahastamist äh, põhimõtteid kuidagi muudetaks, aitäh. okei okay.. kena. see kõik oli väga huvitav, sest me oleme juba kolmepoolseid kõnelusi alustanud olema, olema olemasolevate ametite üle mulle tundub, et te sõnastasite selle väga selgesti, mis on peamine nähtavus, kattuvus ja maksumus. kas me tõesti saame ähm, seda, mille eest me maksame ja mille eest me täpselt maksame? ja kas on selge, mida me sellest kõigest äh, saada tahame? väga palju liikmeid äh, siia jäänud ei ole pärast äh, olulist äh, hääletust töötajate lähetamise üle. sellepärast oli siin ka nii palju rahvast. ma arvan, et olete oma nägemuse meile sõnastanud väga asjakohasel viisil. ja kuna praegu just oleme väga aktiivselt tegelemas olemasolevate ametitega, siis oli, oli meile sellest palju kasu. suur tänu tulemast. ja ma olen kindel, et peame teie poole veel tulevikuski pöörduma, sest äh, on aeg hakata liigu-, liikuma, on aeg midagi ette võtma, mõtlema selle üle, kuidas me hindame ja ja kuidas me nende ametitega tegeleme, võib-olla on aeg nende täielikuks muutmiseks, suur tänu. see tähendab ühtlasi, et saame minna edasi viimase päevakorrapunkti juurde täna. selleks on Euroopa kooli kontrollikoja eriaruanne Töötajate vaba liikumine põhivabadus on tagatud, kuid töötajate liikuvusele tuleks kasuks Euroopa Liidu vahendite parem suunamine. tegemist niisiis eriaruandega, mille Euroopa Kontrollikoda on koostanud, meil on selliseid kohtumisi olnud tavaks korraldada vähemalt kord aastas, selleks, et paremini Äh, mõista probleeme, äh, millega kokku puutume või hirme või võimalusi. tere tulemast teile. ja ma usun, et härra Puhvan on kohal ja annangi talle kohe sõna äh, võtke ka teadmiseks, et inimesed istuvad oma arvutiekraanide ees, kõik ei ole tingimata siin ruumis. tere tulemast ja teil on sõna. suur tänu, proua esinaine. lugupeetud äh, tööhõive ja sotsiaalküsimuste komisjoni liikmed, daamid ja härrad. aastal kaks tuhat kaheksateist Euroopa Liit tähistas töötajate vaba liikumise aastapäeva. see tähendab seda, et liikmesriikides on ära kaotatud igasugune diskrimineerimine, mis põhineb rahvusel, see kehtib mm, tööhõive, palga ja muude töötingimuste osas. aastal kaks tuhat viisteist üksteist koma kolm miljonit Euroopa Liidu kodanikku kahekümne kaheksas liikmesriigis äh, tööealist kodanikku, kes elasid ühes, mõnes liikmesriigis, äh, mitte selles, mille kodakondsus neil oli. Need arvud kolm koma seitse, moodustavad kolm koma seitse protsenti kogu Euroopa Liidu rahvastikust, äh, tööealisest rahvastikust. üks koma üks miljonit liikuvat kodanikku vahetas liikmesriiki aastal kaks tuhat neliteist. lisaks üks koma kolm miljonit inimest ületab iga päev piiri selleks, et töötada e-, mõnes teises liikmesriigis. ja milles siis seisnes meie töö selle raporti koostamisel? töötajate liikumisest rääkides hindasime seda, kuidas komisjon tagab liikumisvabaduse ja hindasime Euroopa Liidu tegevuse tõhusust, mille eesmärgiks on liikuvust toetada. oktoobrist kahekümne, kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani juulini kaks tuhat seitseteist ähm, aru, uurisime komisjoni infovahendeid toetamaks äh, töötajaid, kes kavatsevad tegutsema asutada, asuda mõnes teises liikmesriigis ja uurisime Äh, Euroopa Liidu rahastamise tõhusust läbi Sotsiaalfondi, läbi struktuurifondide ja läbi EFSI vahendite selle, ESIF-i vahendite selleks, et uurida, kuidas see on kulgenud äh, perioodil kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. samuti külastasime Saksamaad, Luksemburgi ja Poolat, Rumeeniat, vastavaid ametiasutusi ning Ühendkuningriiki samuti kus vaatasime läbi kakskümmend kolm protsenti suletud äh, projekti, kus osalesid piiriülesed partnerid ja mida oli rahastanud EURES struktuuri investeerimisfondidest aastatel kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist. lisaks sellele audititööle korraldasime uurimise selle üle, kuidas toimib EURES-i võrgustik ja, ja arustas ar,, analüüsisime tööpakkumiste valimit Eurose portaalis selleks, et jälgida ka töötajate liikumist ja mida me siis tõdesime? komisjon on loonud Eurese, Solviti, teised vahendid selleks, et tagada töötajate vaba liikumise ning äh, liikmesriikidel on omad infoallikad Euroopa Liidu kodanikele, kes töötavad oma territooriumil või nende oma kodanikele, kes soovivad töötada mõnes teises liikmesriigis. kuid komisjoni kasutuses olev info on, on ebatäielik selles osas, ähm, kuidas töötajate vaba liikumine praktikas toimib. töötajad peavad olema teavitatud oma õigustest ja neil peab olema võimalus hukka mõista kõikvõimalik ähm, diskrimineerimine, mis takistab vaba liikumist. Äh, lisaks äh, omaenda süsteemidele ja oma ekspertide võrgustikule Euroopa Komisjon ei ole kursis juhtumitega riseriiklikul tasandil, neid lihtsalt ei edastata süstemaatiliselt komisjonile. lisaks töötajad puutuvad kokku samuti takistustega, mis iseenesest ei kujuta endast õiguste rikkumisi, kuid need takistused võivad siiski olla tõkkeks nende liikuvusele, nagu näiteks kvalifikatsioonide mittetunnustamine, keelebarjäär või pensioniõiguste kaasaskantavus. Neid takistusi tuleb vaadelda selle kasutamata potentsiaali valguses, mis eksisteerib Euroopa Liidus. aastal kaks tuhat neliteist erinevad uurimused näitasid, et umbes kaks koma üheksa miljonit Euroopa Liidu kodanikku oleksid soovinud asuda tegu, tegutsema mõnes teises liikmesriigis. ja aastal kaks tuhat viisteist, ja see oli aastal kaks tuhat viisteist, kuid ainult üks, umbes üks miljon tegelikult äh, asus mõnda teise liikmesriiki. nüüd räägiksin äh, puudujääkidest konkreetsemalt. Äh, praegusel programmitöö perioodil võisid Euroopa Liidu liikmesriigid kasutada Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid selleks, et toetada töötajate liikuvust Euroopa Liidus ja selleks, et välja töötada programme ja spetsiifilisi strateegiaid kohalikul, regionaalsel, siseriiklikul ja piiriülesel tasandil. aastatel kaks tuhat, kaks tuhat kolmteist ja kaks tuhat neliteist hetkel, mil kinnitati siseriiklikud programmid, mis on seotud Sotsiaalfondiga. komisjon ei kontrollinud, millisel määral liikmesriigid olid tõepoolest kavandanud tegevusi, mis toetaksid töötajate liikuvust. ja seega me ei tea, äh, millisel määral selleks on kasutatud Euroopa Sotsiaalfondi. peamine, peamine rahastamisallikas toetamaks töötajate liikuvust ja mis, mis on meile teada, on Euroopa Liidu äh, tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm, mida haldab komisjon. samuti uurisime kahtekümme kolme piiriülest projekti, nagu varem juba seletasin, EURES-i projekti, mida toetab, äh, äh, toetavad struktuurivahendid ja tõdesime, et vähesed äh, projektid äh, kaasasid äh, heade tulemuste definitsiooni, nagu näiteks kui paljud töötajad on leidnud töö. lisaks projektide järelevalves oli puudujääke, mistõttu oli võimatu vahe välja tuua, millised on saavutatud tulemused programmide osas. Eurose portaal on peamine instrument Euroopa Liidus selleks, et lihtsustada töötajate liikumist, aga suur osa pakkumistest siseriiklikul tasandil, neid lihtsalt seal ei avaldata. ja lisaks meie analüüs näitab, et äh, pakkumisi, pakkumised, mille, mida, millega tõepoolest tutvutakse portaalis, on, on sellised, et seal, sealt on puudu mõnikord oluline informatsioon, nagu näiteks palgatase või kandidatuuri esitamisel lõpptähtaeg komisjoni andmete kohaselt kakskümmend kaheksa tuhat üheksasada kolmkümmend neli äh, kohale määramist aastal kaks tuhat neliteist leidsid aset äh, tänu äh, toele, mida saadi EURES-i nõu, nõu, nõustajate poolt, see kok-, tegelikult moodustab ainult kolmkümmend neli, kolm koma seitse protsenti kõigist kontaktidest tööotsijate ja EURES-e nõunike vahel. meie audit näitab, meie auditi põhjal koost-, koostasime rea soovitusi, kõigepealt ähm, mõõta, millisel määral need vahendid on tuntud, mis võimaldavad töötajate vaba liikumist ja, või mis võimaldavad ähm, esile tõsta diskrimineerimist. tuleb parandada andmete kogumist, äh, töötajate liikumisvoogude, nende liikumise põhjuste ja tööturu Äh, tasakaalu puudujääkide osas. tuleb parandada finantsmehhanismide väljatöötamist Euroopa Liidus äh, selleks, et toetada töötajate liikumist iseäranis, tagamaks täienduvust ja paremat äh, tulemuste järelevalvet. tuleb samuti tõhustada Eurese tõhususe aspekti, iseäranis, mis puudutab tööala, töökohtade leidmist, tuleb parandada Eurose portaali selleks, et sellest saaks tõepoolest töökohtade leidmise ja värbamise tõhus portaal ja ma tänan teid tähelepanu eest. Thank you very much If.... suur tänu. kui keegi soovib esitada küsimusi, siis äh, olete igati teretulnud. Te lihtsalt äh, harite siin ennast. väga tore jah, äh, tunnen siin teatud survet, jah, sõnavõtuks ja selleks, et äh, vastata äh, kõneleja poolt öeldule. minu küsimus oleks, kas ähm, rääkides diskrimineerimisest näiteks, mida te ka mainisite, kas, et juhtumitest ei ole teavitatud kas olete vaadan-, uurinud seda, kas meil on inimõiguste võrgustik ja kas mõnes liikmesriigis nemad äkki saaksid selliste juhtumitega tegeleda, tegeleda diskrimineerimisjuhtumitega Euroopa Liidu kodanike suhtes? mulle tundub, et taustal on probleemiks see, et eeldatakse, et kuna meil on tegemist äh, Euroopa Liidu kodanikega, siis äh, nemad justkui äh, teavad kõiksuguseid asju ja neid koheldakse selliselt, et me arvaksime, et võib-olla selliselt koheldaks pigem kolmandate riikide kodanikke, vaatame, vaatame neid eraldi, kuid tegelikult nende probleemid kattuvad. inimõigused äh, inimõiguste nõustajad tegelikult äh, suudaksid selliste juhtumitega võib-olla tegeleda, kui asi on diskrimineerimises. aga EURES-e teemad, meie komisjon on päris palju aega äh, sellega tegelenud juba uurimaks, mida EURES võiks paremini teha. võib-olla selgitaksite paari sõnaga veel põhjalikumalt, mis oleks teie soovitused EURES-e osas? kas äh, et millisugu-, millist teavet võiks paremini edastada, kas teie arvates EURES pakub äh, erinevat sorti töövõimalusi? Äh, üks, mida alati kriitikana välja öeldakse tööpakkujate suunal, on see, et nad pakuvad palju infot selle kohta, äh, just madalamat tasustatud vähemaid oskusi eeldavate töökohtade osas, aga kõrge kvalifikatsiooniga töötajatele see ei sobi tingimata kas äh, seda saaks teie arvates öelda ka Eurese kohta? või kas äh, on asi selles, et pigem lihtsalt äh, Euros, Euros ei ole hästi tuntud ja tööpakkujad siis ka ei kasuta seda piisavalt? piirduksin sellega või võib-olla on veel küsimusi kellelgi, kui kellelgi on küsimusi ja võib-olla lubame esimehe pädevust laiendada selle osas, kes küsimusi saab esitada. Need olid nüüd peamised küsimused, mis mulle meelde tulid, kuid kindlasti on see väga huvitav äh, aruanne, mille Kontrollikoda on koostanud. sest äh, see, kuidas nähakse mõningates liikmesriikides olukorda, on see, et igaüks Euroopa Liidus tahab tingimata liikuda üle piiri ja töötada mujal, aga teie ju ütlete, et tegelikult paljud nendest, kes oleks võib-olla huvitatud Äh, põrkavad kokku takistustega. kuid ikkagi on neid väga vähe kokkuvõttes. kas see on nii? kes on tegelikult üle piiri liikunud naaberliikmesriiki, neid ei ole väga-väga palju Oui, merci pour votre... suur tänu küsimuse eest Äh, sooline võrdluslikkus, selles osas olen teiega nõus. Euroopa Kontrollikojas viisime, viime ka läbi reformi ja olen ja toetame alati meeste ja naiste võrdseid õigusi. diskrimineerimine ligipääsem, infole ligipääsemisel liikmesriikides. selles osas kirjutasime raportis, et mõnikord äh, on, räägitakse töökohtadest liikmesriigi siseselt ja need avaldatakse seal, aga kõik need äh, vabad töökohad, need, seda ei tsentraliseerita, ei jõua, need ei jõua teistesse võrkudesse, need töökuulutused. Euroopa Komisjonis on meil uus amet, Euroopa Tööamet, see peab, see hakkab tööle detsembrist kaks tuhat kaheksateist ja loodame, et tänu sellele saame me võtta kasutusele uue portaali, kus on juba kaasatud kogu info. mina olen töötanud enne, kui ma tulin tööle Kontrollikotta, kolmkümmend aastat töötasin Rumeenias ja kümme nendest erasektoris, kakskümmend Kontrollikojas. korraldasime väga palju konkursse. Te küsisite äh, läbipaistvuse kohta Äh, diskrimineerimise vältimise kohta. see tähendab, et tuleb avaldada info äh, töökohtade kohta, mille osas korraldatakse konkurss ja iga kandidaat peab teadma, milline on, äh, millal on kandidatuuri esitamise tähtaeg, täpselt samamoodi käib asi Euroopas et mõnedes liikmesriikides on selliseid kuulutusi, kus ei ole täpsustatud, mis need tähtajad on. millise kuupäevani saab esitada oma taotlust kandideerida ja näiteks Rumeenias, minu koduriigis, avalikus asutuses on konkursil kaks faasi. kirjalik faas ja pärast seda tuleb suuline eksam. ja mina arvan, et ähm, selleks, et konkurss peaks olema hästi korraldatud, selleks äh, tuleks öö, äh, salvestada audio ja videovahenditega, siis me teame, millised on, äh, millised täpselt olid žürii küsimused, millised olid vastused ja kui pärast äh, tekib vaidlustamine, siis võib pöörduda kohtusse ja on olemas ka tõendid, mida siis, mida siis kandidaat vastas, mida žürii küsis. mida siis vastata teile veel? Eurese, eh, Eurese olemasolust parem teavitamine, see on üks peamisi eesmärke. Eurese kasutamine varieerub riigiti ja, ja ka töökuulutuste lõikes. mul on väga hea meel, et meil on olnud eh, tihe koostöö Euroopa Komisjoniga ja kõik, mida oleme soovitanud oma raportites komisjon on tunnistanud, et meie raportid on olnud hästi koostatud. ja see oleks ka minu vastus, suur tänu. Thank you uh,. Well, we have during. suur tänu. viimase kuue-seitsme aasta jooksul Euroopa Parlamendis oleme keskendunud eriti meie komisjonis ja DG Employmentis oleme keskendunud sellele, et tööhõi-, tööpuuduse määr alaneks ja et noored saaksid leida töö ja et need, kes enam noored ei ole, et nemad võiksid jääda oma töökohtadele seni, kuni nad pensionile lähevad. ja me tahaksime luua uusi töökohti ja oleme aasta jooksul töötanud, kui ma õigesti mäletan, selle nimel, et meil oleks mingisugune struktuur, mis inimesi aitaks, mis aitaks neil liikuda, et oleksid äh, korralikud palgad, korralikud tingimused ja nagu ütlesin, hääletasin töötajate lähetamise, hääletasime just töötajate lähetamise üle siin koosolekusaalis selleks, et meil oleks vaba liikumine, kuid korrektsetel tingimustel. nii et tööinimesi ei saaks panna olukorda, kus nad on üksteisele vastandatud. see on olnud meie tegevuse sisu tegelikult viimastel aastatel parlamendis ja samal ajal oleme saanud äh, liikmesriikidest, Euroopa institutsioonidest äh, märguandeid, et me peame tegema rohkem äh, mobiilsuse osas. jah, euros meil on need olemas, see ei ole toiminud nii, nagu me lootsime. jah, nüüd on meil pagulased, kes tulevad maailma teistest osadest. üritame neid integreerida nemad on valmis liikuma äh, erinevalt meist, eurooplastest. tegelikult seisame ikka samas punktis. me oleme loonud uue struktuuri, aga see ei anna meile seda tulemust, mida me tahaksime näha. mõnikord äh, see ärritab mind kas me peaksime kuidagi teisiti oma, oma aju mõnda teist osa kasutama, näiteks kas haridus võiks midagi tähendada, kas et si-, kui inimesed on haritud, siis peaks olema lihtsam liikuda, kui inimene on nõrgas positsioonis, tau-, tema taust äh, hariduse osas on selline, et sellest ei piisa, siis ta on nõrgas, siis tema positsioon on nõrk ja inimene jääb oma linna, oma tegevusvaldkonda või oma ettevõttesse, kus on võimalik mingisugustki turvalisust endale tagada, aga inimene ei liigu mujale ja kui on ka tööturg on selline, kus inimesed äh, saavad turvaliselt ringi liikuda või kui, kui seda võimalust ei ole, siis me ei saavuta seda, millest me viimased kümme aastat oleme rääkinud. jah, me üritame Euresest võimalikult äh, rohkemat saada, aga aga meie kui inimesed oleme ka, peame ka olema niivõrd tugevad, et me üldse tahame liikuda kuhugi, et me saame ka selle koha, kus, mida me tahame. ja see ongi küsimus, mille lisaksin. viimaste kuude olulisem teema on olnud meie jaoks see, et Brexit võib samuti muuta meie oma väikest maailma. on, on arutlused, on tehnilised lahendused, mis meile näitavad, et, et vaba liikumine, tööturg, need probleemid Euroopa Liidus ei ole lahendatud. aga võib-olla teil on, aga on vajalik, inimesel on vaja identiteeti äh, või midagi, mida saaks kasutada kõikjal Euroopas actually, uh, in spite of what is said, uh, we have been talking about uh, mobility. jah, me oleme rääkinud liikuvusest, aga muutunud ei ole väga palju nüüd aga hakkab meil toimuma muutus teises suunas, vähem liikumist. seoses Brexitiga vähemasti on selline oht olemas. tahtsime asja teie jaoks natuke keerulisemaks teha. kas te võiksite kommenteerida uh,? et meil oleks rohkem argumente ja lootust. tänan teie küsimuse eest mida võiksin teile vastata? mis puudutab noori, mina olen äh, käinud paljudes Euroopa pealinnades, ma ei hakka nimesid nimetama, aga kui ma näen terrassidel noori istumas töö ajal kell kaks, kell neli pärastlõunal, see tähendab, et nad ei ole tööl, neil ei ole tööd siis ma arvan, et küsimus on hariduses. mul on kolm last, kaks poega, üks tütart. ja aasta va-, tagasi käisin Strasbourgis Euroopa Parlamendis, nägin seal Rumeenia õpilaste gruppi tutvust-, oli kaks parlamendiliiget ja mina ise, me tutvustasime oma tegevust neile koosoleku lõpus, tegemist oli keskkooli lõpetajatega, ütlesin ma, et minu arvates teie noored, teil peaks olema vahendid, kuidas äh, jõuda tööturgudele, kuidas jõuda Euroopa institutsioonidesse, aga nemad küsisid, mida selleks teha. mina ütlesin, te peate oskama kolme keelt. Te peate, te peate oskama kasutada arvutit teil peab olema kõrgharidus ja teil peab olema magistrikraad. ja pärast, äh, kasutades kõiki neid tegevu-, neid äh, <clears throat> pädevusi, saate osaleda konkurssidel. Mm, EPSO konkurss näiteks on väga raske, aga aga kõik oleneb hariduse, hariduslikust pagasist mitte ainult Euresest. Eures annab informatsiooni, mida on võimalik valida Euroopa Liidus, millises riigis, millised on ootused, millised on vabad töökohad, aga on ka konflikt põlvkondade vahel, nagu te hästi teate. mina näen asju sellisena, mina olen sündinud aastal tuhat üheksasada viiskümmend kaheksa, minu poeg on kahekümne kuue aastane, ma pean talle andma haridust, ma pean talle selgitama, et kui ta soovib töötada mõnes Euroopa institutsioonis, nüüd ta töötab pangas praegu, siis see on raske. ei tule mitte ainult eksam sooritada, vaid tuleb iga päev olla kontorist, tuleb teha head tööd ja kõige olulisem ongi just aeg olin Rumeenia kontrollikoja peasekretär ja, ja väga tähtis oli minu jaoks äh, mõne, kui ma palusin, et mõnda töö, mõni töö tehtaks ära neljakümne kaheksa tunniga ja kui see tehakse mul seitsmekümne kahe tunniga, siis ma parem teen selle töö juba ise ära. asjad on alati nii. mis puudutab Brexitit, me ei ole auditeerinud Brexiti tagajärgi, kordan see on äh, poliitiline küsimus, ma ei hakka poliitikat tegema. ja ma loodan, et elektroonilised süsteemid, platvormid Rumeenias näiteks äh, oleme me loonud elektroonilise audio-videoplatvormi, kus me saame suhelda kõigi äh, inimestega maa teistest piirkondadest äh, samaaegselt ja see on väga tähtis ka Euroopas. kui meil ei ole sama äh, liikuvust Euroopas kui Ameerika Ühendriikides, aga Ameerika Ühendriikides korral, korraldasime me videokonverentsi. tähendab, sellised, sellistes portaalides on võimalik kõike teha ühe, ühe päevaga. näiteks mõni Euroopa direktor ütleb, et me teeme, et me võtame teatud kuupäeval midagi ette ja te, seda on tehniliselt võimalik portaalis kajastada. ja ongi võimalik kohe näha, kui palju töökohti on saadaval Bulga Bulgaarias näiteks või Rumeenias ja kas need on ka Eurose portaalis kajastatud või mitte. ja ka on ühtlasi kõik äh, tingimused äh, kandideerimiseks, tähtajad, tingimused, äh, diplomid. pädevus selleks töökohaks ja nii edasi. Uh, suur tänu. kas keegi veel soovib midagi küsida? Court of Auditors, Mr. Pufa. Please. Uh, my name is Susanne Kraats. jah, minu nimi on Susanne Kraats. esindan poliitikaosakonda, me koostame äh, EMPLi komisjonile analüüse ja dokumente. mainisite mõningaid äh, puudujääke Eurose portaalis, eriti mis puudutab vabu töökohti kuivõrd liikmesriigid ei edasta seda infot Euroopa tasandile ja siis ütlesite, et uus amet, mis hakkab oma tööd alustama, et see võiks olla edukam, aga mis teie arvates oleksid eeltingimused, sest ka komisjon on investeerinud palju äh, ja teinud palju jõupingutusi, on liikmesriik, et oleks olemas äh, selline liikmesriikide vaheline võrgustik selleks, et saavutada ühiselt kokku lepitud eesmärgid, mida siis Euroopa tasandil tuleks teha selleks, et paremaid tulemusi saavutada, sest peamiseks probleemiks on liikmesriigid või võib-olla on liikmesriikides. Oui, euh, la condition pour euh, uue Euroopa Tööameti jaoks Äh, millised on tingimused, võime teha koostööd Euroopa Komisjoniga ja samal võime paluda kõikidel liikmesriikidel avaldada kõik äh, vakantsed töökohad ja kõik äh, tingimused. me võime öelda näiteks, et on ehitusinseneri töökoht, juristi töökoht näiteks saadaval mõnes Euroopa institutsioonis, et peab ole, peab olema kõrgharidus juuralas, magister, magistrikraad ja toome ära ka kuupäeva, millal näiteks kahekümne kaheksas mai kaks tuhat kaheksateist äh, kandideerimise tähtaeg, aga meie kui kontrolli teostav institutsioon on tegemist uue ametiga ja meie ei ole need, kes otsustame, millised on need tingimused, kuidas äh, see amet peab tulevikus äh, välja nägema, seda võime arutada komisjoniga, võime ühiseid seisukohti välja kujundada okei okay, uh,, please take the floor. jah, palun, kes veel soovib sõna? tere ja suur tänu mulle sõna andmast. olen Tõnis Janton, töötan Euroopa Komisjonist, Digiemployment, üksus üks, töötajate vaba liikumine juures. ja teie lahkel loal üritan vastata mõnedele küsimustele, aga võib-olla enne tahaksin pisut tausta selgitada. muidugi teema on väga tähtis, me teame, töötajate liikuvus. ja küsimus on selles, kas kodanikel Euroopa Liidus töötajatel on võimalus vabalt elada, töötada, osaleda majandustegevuses, sotsiaalses elus mõnes teises liikmesriigis. mida me saame siin ära teha Euroopa Liidu tasandil? meil on olemas poliitika, meil on õigusraamistik, meil on instrumendid ja vahendid poliitika, nagu te teate, äh, keelustab igasuguse diskrimineerimise rahvuse põhjal ja tuleb kõrvaldada võimalikud takistused ja õigusraamistik on üsna põhjalik, te olete ise ka sellega hästi kursis täna, ütlesite ka äh, seda ise, proua esinaine, olete rohelise tule andnud viimasele äh, kompromissile töötajate lähet-, lähetamise osas, direktiivi läbivaatamise osas ja meil on samuti määrus ja direktiivid töötajate liikumise osas ja meil on Eurese määrus, mida, äh, kus toimus tegelikult praktiliselt revolutsioon aastal kaks tuhat kuusteist tänu parlamendile ja ka tänu nõukogule ja tänu komisjoni ettepanekule. ja on eri-, meil on erinevad vahendid, on komiteed, ekspertkomiteed liikmesriikidest, sotsiaalpartnerid Eurose portaal, Eurose võrgustik, sest Euros on äh, nii portaal kui võrgustik, on äh, projektid, mis saavad rahastamist Euroopa Sotsiaalfondist ja EASY programm ja kõik see, nagu teate, on Brüssel, Euroopa tasand ja komisjon ja teised institutsioonid, kes annavad suuniseid ja teostavad järelevalvet ja mõnikord teevad ettepanekuid ja ots-, ja langetatakse otsused parlamendis ja nõukogus ja liikmesriigid peavad siis rakendama ja kõik selle ellu rakendama. ja mõnikord äh, kontrollikoja raport, muuseas selles osas meil oli ka väga konstruktiivne dialoog ja, ja vaidlus eelmisel aastal, keskendus vahenditele erinevatele programmidele, mis meie käsutuses on ja, ja ka nõustusime te kõigi teie soovitustega, mis, aga mõned soovitused olid ka suunatud liikmesriikidele. tahtsime lugejatele teada anda, et paljud on juba saavutatud. nüüd Euresest, Euroopa Tööametist. Eures soovitus üks puudutab teadlikkuse tõstmist erinevate vahendite osas, mis on, on äh, kodanike käsutuses ja EURES on üks nendest vahenditest ja ma pean ütlema, see on faktiline informatsioon, et EURES-e portaal on juba väga nähtav vahend. igas kuus üle nelja miljoni külastaja käib seal üks koma viis miljonit külastajat. jälgijaid on päris palju Twitteris, Facebooki, sotsiaalmeedias. kui me võrdleme seda teiste Euroopa Liidu vahenditega, siis on äh, kolme kõige populaarsema seas viiest nähtavuse osas. ja järgmine soovitus Kontrollikojalt kuidas paremini kasutada olemasolevat informatsiooni, kaasa arvatud äh, töötajate liikluse kohta andmete kogumine, soovitused kaks ja kolm. meie ettepanek, äh, ma arvan, võimaldab olukorda paraneda ja soovitus neli, mis puudutab paremat sünergiat, siin on igati õige rääkida Euroopa Liidu rahastamisest. see, mida Euroopa Liit Liidu programmid rahastavad läbi Euroopa Sotsiaalfondi ja läbi ISI programmi. nii et meie ettepanek on inst-, konstruktiivsete ettepanekutega peatselt äh, välja tulla, kui me tutvustame uut äh, MFF-i. ning samuti Eurase kohta käivad soovitused, portaali kohta soovitused, mida saad, mis puutuvad liikmesriike, siin me sõltume vägagi sellest infost, mida liikmesriigid meile saadavad. nagu te teate, äh, toimus see niinimetatud revolutsioon, uus Eurose määrus aastal kaks tuhat kuusteist. nüüd on meil tähtaeg ja kõik liikmesriigid peavad saatma portaali kõik äh, teadaanded vabadest töökohtadest, mõned, äh, kui nad seda ei tee, siis nad peavad õigustama seda, põhjendama. muidugi on ambitsioonikas plaane seda teostada on keeruline, on ka tehnilisi probleeme, on koostalitusvõime probleemid ja sellised asjad, aga võin teile öelda ka, et järelevalve on üsna jõuline. ambitsioonikus äh, ja motivatsioon meie partneride osas liikmesriikides on samuti tugev. vaatame, tähtaeg on teine mai kaks tuhat kaheksateist, nii et see on õige pea. näeme siis, kas ja see suurendab loodetavasti pakkumiste arvu Eurose portaalis ja samuti CV-de arvu. sooviks, äh, mida väljendas äh, parlament, oli, et Eurosest saaks tõeline Euroopa tööportaal ja me teeme kõik selleks, et seda ellu rakendada. ja nüüd rääkides Euroopa Tööametist, ma ei hakka ära rikkuma seda minu, minu valdkonna volinik tuleb mais ja seletab selle ja räägib sellest põhjalikult, aga meil on palju vahendeid, on erinevad komiteed. meie arvates on see hea mõte ja kontrollikoja raport oli ka kasulik, analüüs oli igati asjakohane. nii et meie arvates äh, oli, on nüüd aeg tulnud äh, hakata kiiremini liikuma, et meil oleks üks äh, keskne infopunkt, kust tööotsijad saavad äh, kogu info, aga ka ettevõtted, ka ametiasutused. meil oli vaja seda tööst, koostööd tõhustada äh, liikmesriikidega, sest seda on tõepoolest väga vaja töötajate liikumise tagamiseks ja et see uus amet saaks koordineerida inspekteerimist näiteks ja veel üks tegevuse suund on vahendajana samuti toimida, nii et kokkuvõttes see on see, mis meil on nüüd kavas. meie ettepanek, ettepaneku tegime märtsis käesoleval aastal, kolmeteistkümnendal märtsil ja me loodame, et meil on ka ambitsioonikas ajakava millest saame ka kinni pidada, sest eesmärgiks on, on, on see, et Tööamet alustaks tööd juba jaanuaris kaks tuhat üheksateist, aitäh. kas te soovite vastata? siis suur aitäh teie sõnavõttude eest, aitäh teile, härra Ufa, et meid külastate meie komisjonis ning suur aitäh ka neile, kes meid arvuti teel jälgisid ja see tähendab ka, et tänane koosolek on lõppenud. It's a great honor and pleasure for me to be here.